vastu võetud. järgmine raport, kolleeg Lamassuuri raport tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine. muudatusettepanek number kaks. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaksteist, originaaltekst, kaks osa. esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud lõige kaksteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kuusteist, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksateist, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kakskümmend, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud originaaltekst, lõige kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjendus C, muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid tagasi lükatud. originaaltekst, põhjendus C, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. ja teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus ongi lõppenud. vastu võetud. ja nüüd saame lühidalt anda sõna kolleeg Lamassuurile suur tänu, proua president, ma tahaksin tänada suurt enamust kolleege, kes selle raporti poolt hääletasid ja soovisin erandkorras sõna, sest tegemist on viimase raportiga, mida mul on au täiskogu ees tutvustada, olles töötanud Euroopa Parlamendis kakskümmend seitse aastat. tänan teid, kolleegid suur tänu teile. aga ma teid nüüd siis ka karistan ühtlasi kahe täiendava lausega. aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa jõudsin ma Euroopa Parlamenti, tegemist oli poliitilise foorumiga, mis oli piirat-, mis tegeles ainult ühe osaga Euroopast, see, mis jäi lääne poole raudsest eesriidest ja parlament, millest ma lahkun mõne nädala pärast on tõeline Euroopa-ülene parlament, millel on õigusloomeline pädevus. ja ma tahaksin tänada kõiki kolleege, alustades minu enda fraktsioonist, aga ka kõiki teisi, kõiki parlamendi töötajaid, teiste fraktsioonide töötajaid, assistente, meie koos tehtud töö eest. tänu teile, kallid kolleegid sain teada, et kuulamine, dialoog, vastastikune austus, kompromissivalmidus, ühishuvi silmaspidamine on kõik palju olulisem ja tõhusam kui süstemaaliline vastasseis, mis väga sageli iseloomustavad meie arutelusid siseriiklikult. paljud rahvusparlamendid ning prestiižikas Kapitoolium teisel pool Atlandi ookeani. Neil oleks üsnagi palju meilt õppida. mulle teeb au see, et ma kõigepealt olin anonüümne töömesilane, aga ühtlasi uhke selle üle, et sain anda oma väikese panuse sellesse poliitilisse ettevõtmisesse, mis meie kontinendi ajalugu igaveseks märkima jääb. järgmises parlamendis, mille liikmeks mul enam au olla ei ole soovin, et see enamus, mida praegu väljendati, et see jääks ühtseks selleks, et kohandada meie Euroopa Liitu äh, vastavalt uue sajandi väljakutsetele. tänan tähelepanu eest. kolleeg Lamassoor, you have. kolleeg Lamassoor, nägite siin jagamatut toetust teie sõnavõtule ja kogemusele, me kõik oleme näinud, mi-, mida olete teinud ära kolmekümne aasta jooksul. nii et Euroopa Parlament soovib teile kõike head tulevikuks. ja nüüd proua Bresso raport parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine. lõige neli muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst, lõige neli, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kaheksa, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, originaaltekst, lõige kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kümme, muudatusettepanek neli, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. lõige kümme, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud lõige kakskümmend neli, originaaltekst, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. lõige kakskümmend kaks, muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kuus, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. pärast lõiget kolmkümmend kuus, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. põhjendus J, originaaltekst, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus K, originaaltekst, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd kogu resolutsioon, nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud, suur tänu. järgmine kolleeg Spinelli raport Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine Euroopa Liidu institutsioonilises raamistikus. lõike kaks, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast lõiget üheksa, muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on lõpp, alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd lõige kakskümmend üks, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast lõiget kakskümmend üks, muudatus kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud pärast lõiget kakskümmend kuus muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud ja lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, samamoodi pärast kahekümne kuuendat lõiget, nimeliselt palun. hääletus on alanud, neliteist ja nüüd on lõppenud. tagasi lükatud, pärast lõiget kakskümmend seitse muudatusettepanek üks, nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud pärast lõiget kakskümmend kaheksa, muudatus ettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. pärast lõiget kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek viisteist, kaks osa, esimene osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja teine osa muudatusettepanek viisteist, endiselt nimeline hääletus ja hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend kaks, muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitseteist, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. seejärel lõige nelikümmend kaks algsest tekstist hääletame kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kogu resolutsioon nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. liigume edasi, järgmine päevakorrapunkt, selleks on kolleeg Rangeli raport. ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused ja muuhulgas ka Euroopa Ombudsmani põhikiri. esimene lõige, kolmas muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend kolm. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nüüd artikkel kaks, lõige neli, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seejärel kakskümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, palun kontrollime, kaheksateist, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun, üheksateist, kontrollime, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaksteist langeb ära, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? hästi, Äh, tundub, et kõik ei ole nõus, kontrollime. kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud. Äh, ma ei oska ütelda, palun kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolm lõige kaheksa, algne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrollime teine osa, algne tekst, artikkel kolm, lõige kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kolmkümmend kolm nüüd poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatuse ettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud heaks kiidetud. muudatus kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üksteist, nimeline hääletus. hääletus on lõpp, lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist ja kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. ma eelistan kontrollida, palun, teine osa, muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek üks äh, läbi vaadatud kujul, poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et tagasi lükatud, aga ma siiski eelistan kontrollida. palun muudatusettepanek läbi vaadatud kujul. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. ja et nüüd teine läbi vaadatud muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kogu määruse ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, heaks kiidetud. tõesti, parlamendi poolt väga ainulaadne dokument. nüüd äh, kogu resolutsioon nimelise hääletusega, hääletus on alanud ja nüüd on ta lõppenud. heaks kiidetud. nüüd liigume edasi kolleeg Foxi raport. tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika, meil on üksainus hääletus, see on ette nähtud nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. nüüd kolleeg Kütelandi raport pestitsiidide säästev kasutamine kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis, algne tekst kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun kontrollime, teine osa. viies lõige, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. It's adopted heaks kiidetud, seitsmes lõige algnevast tekstist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus kahes osas, esimene nimeliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja teine osa. kuues samuti siis äh, nimeliselt hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääle, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ja teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd algne tekst kahes osas, lõige seitseteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kaheksateist, algne tekst nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. üheksateist algne tekst, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, lõige kakskümmend, muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud lõige kakskümmend kaks, algne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, pärast lõiget kakskümmend neli, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend viis, kahes osas, esimene osa, algne tekst, esimene osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on lõppenud heaks kiidetud seitseteist poolt, vabandust, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd üheksas hääletame nimeliselt kahes osas, esimene osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud ja teine osa, üheksas muudatusettepanek samamoodi nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend D nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige nelikümmend kaheksa kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on alanud. ja nüüd on lõppenud. heaks kiidetud ja teine osa samamoodi nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. kakskümmend üks D nimeline hääletus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. me peaksime kontrollima seda, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud. nüüd kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. kakskümmend kaks, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige viiskümmend viis, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa, meil on kahes osas see hääletus, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. ja nüüd on lõppenud. heaks kiidetud ja teine osa samamoodi nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek on neli, kakskümmend kolm hääletus on alanud, nimeline hääletus, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek nelikümmend neli, nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tundub, et tagasi lükatud. seega siis nelikümmend, kakskümmend neli nimeline hääletus, hääletus on äh, lõppenud, heaks kiidetud, lõige kuuskümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek kakskümmend viis nimeliselt hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud. ma eelistan kontrollida, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. palun kontrollime, kontrollime neljandat. hääletus on lõppenud. heaks oli kiidetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud. kümme, kontrollime siis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend ühe, kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun hääletus on alanud. kakskümmend kaheksa. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud päris suure häälteenamusega. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt vastu, erapooletud. palun kontrollime neliteist. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viisteist nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, kakskümmend kuus nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud, põhjendus D, algne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni. nimeliselt palun, hääletus on alanud, palun hääletage. nüüd on hääletus lõppenud. liigume edasi viimase heaks kiidetud, jah. kolleeg Belleti raport. piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine. palun, meil on üks hääletus veel ees, lõige seitse, kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjenduspunkt M poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. And it's closed ja nüüd on lõppenud, heaks kiidetud, suur aitäh teile ja meeldivat pärastlõunat! Uh, alustame hääletuste selgitustega, palun, kas ma võiksin paluda teil lahkuda siit vaikselt? ma tahaksin anda sõna kolmele kolleegile, kes on palunud sõna kalanduslepingu küsimuses äh, Euroopa Liidu ja Cote d'Ivoire'i vahel. kolleeg äh, Joa Ferreira on raportöör esimene kõneleja. võib-olla ootame siiski hetke veel, aga mitte kauem. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Läheme edasi hääletuste selgitustega ja esimesena äh, tuleb siis selgitamisele Euroopa Liidu Cote vaheline kalandusalane partnerlusleping kolleeg Ferreira äh, soovitus on see ning esimesena saab sõna kolleeg Aguilera Garcia, palun, üks minut. ja palun pidage minuti sellest kõneajast kinni proua Aguilera Garcia, teil on sõna. jah, aitäh, lugupeetud äh, president, ma tahaksin ütelda, et toetasin äh, kokkulepet, kalanduskokkulepped on kõik väga olulised nende riikide jaoks, kellega me neid sõlmime ja ka Euroopa kalalaevastiku jaoks. ma tahaksin siiski välja tuua ühe asja tegemist on väikese riigiga Cote d'Ivoire'i näol, kakskümmend üks miljonit elanikku ja üle kuuekümne etnilise rühmituse, seal on olnud ka keerulised ajad, kodusõda see on veelgi suurendanud sotsiaalseid lõhesid. kokkuleppe sõlmimine Cote d'Ivoire'iga äh, on positiivne, olgugi et võib-olla nende kalandussektor ei ole väga suur. see on märk solidaarsusest ning meie ühisest äh, toetusest. ja tööst koos selle riigiga, lisaks sellele tuleb sellest kasu kalandussektorile peaasjalikult on seal tuunikalaevad. suur aitäh! suur aitäh teile ning nüüd kolleeg Hannan, palun üks minut. Thank you, madam deputy speaker, it's been quite a busy. suur aitäh, eh, päris eh, tihedad ajad on olnud Cotivarile viimasel ajal eh, liputähtis asju ning Saksa välisminister avaldas täielikku solidaarsust nendega ka Iiri piiri küsimuses ja nüüd see kalanduskokkulepe meil on äh, sadu kokkuleppeid erinevate Aafrika riikidega ning aeg-ajalt äh, tuletan teile siin meelde, et äh, ülekalastamine ja mm, ühisest raamistikust mitte kinnipidamine on viinud meid sinna, kus me nüüd oleme. aga võib-olla peaksime vaatama seda teistmoodi, jällegi siin sõlmime lepinguid Aafrikaga ja suhtume neisse kui majanduslikku kolooniasse, kust lihtsalt varustatakse meid toormaterjaliga me võime äh, rohelisi kohviuba sisse tuua, aga mitte näiteks röstitud kohvi äh, ko-, äh, mitte šokolaadi, vaid kakaoubasid, nii et ehk teisisõnu oma majanduspoliitika läbi me edendame sellist poliitikat, mis jätab inimesed vaeseks, nii et see, see on hea näide jällegi meie ühisest põllumajanduspoliitikast suur aitäh, hea kolleeg Sean Kelly. tahaksin toonitada seda, kuivõrd olulisi võimalusi see pakub äh, nii Kotivaarile kui ka Euroopa Liidule kestlikult ka ära kasutada kalavarusid selles piirkonnas. kestlikkus on äärmiselt oluline igasuguse kalanduspoliitika raames ja sellest tulenevalt tunnen head meelde, et siin pööratakse mm, piisavalt tähelepanu sellele. kokkuleppena on tegemist olulise sammuga meie äh, majanduskoostöö edendamisel ja ma tunnen head meelt, et partnerluse läbi me arengut toetame samuti. Äh, kiidan heaks vastastikuse kasu, mis tuleb sellest partnerlusest. Äh, nende kalavarude kasutamise puhul me tagame, et me teeme, et me mm, püüame kala seal keskkonnas sõbralikult, kaitseme kohalikke ökosüsteeme ning ka kohalikke elanikke. tahaksin avaldada tunnustust raportööridele. aitäh! aitäh, siis äh, läheme järgmise Ferreira raporti juurde mis puudutab Cotivari ja Euroopa Liidu vahelise kaubandusalase partnerluslepingut ja näeme, et kolleeg Hännen on saalist lahkunud. seega saame edasi liikuda järgmise ähm, resolutsiooni juurde ja annaksin kõigepealt äh, sõna kolleeg Strojevskile. aitäh see arutelu, mis oli äh, päris lühike, ei saanud, äh, seal ma ei saanud oma seisukohta väljendada, äh, eriti selles osas, mis puudutab IT-programme, see on üks väga oluline osa sellest raportist ning me ei taha siin bürokraatiat juurde luua, vaid võtta kasutusele mehhanisme, mis aitaksid meil kõrvaldada kõik selle, mis on seotud pettusega. ja selle raporti äh, toetus oli niivõrd suur, kuna meil õnnestus äh, vastu võtta nii palju muudatusettepanekuid, mis seda algvarianti märkimisväärselt parandasid. aitäh! aitäh, kolleeg Strojevski! ja nüüd äh, sõna härra Mariasele. aitäh, pettus on midagi millega me peaksime tegelema palju aktiivsemalt. aga teatud põllumajandustooted, näiteks piimatooted, neid imporditakse Albaaniast Kreekasse ning siis märgistatakse need tooted kui Kreeka tooted. ja teised põllumajandustooted, näiteks äh, lin-, lihatooted, neid imporditakse Skopjest ja jällegi märgistatakse neid kui Kreeka toodetena ja see on äh, pettuse erivorm ja me peaksime otsustavalt äh, selle vastu astuma, nii et meil on vaja vägagi konkreetseid meetmeid, mida meil praegu ei ole, ja ka karistusi nendele kahele Kreeka naaberriigile, äh, seda juba liitumiseelse poliitika osana, et me saaksime meetmed võtta, et ei märgistataks ekslikult neid tooteid aitäh, härra Marias, näen, et kolleeg Hannan on, on äh, muutnud äh, meie ähm, istungi veelgi lühemaks, ta on lahkunud saalist ja nüüd annaksin sõna kolleeg Mamikinsele, kes on järgmine kõnelejate nimekirjas viimane Kontrollikoja raport äh, näitab äh, väga hirmutavaid äh, tendentse kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast pettuse valdkonnas, ainult seitseteist protsenti kõrvale juhitud rahadest suudeti ainult ta-, tagasi saata. majandushuvid ja Ehm, Euroopa Liidu poliitiline usaldusväärsus on sellega kannatada saanud, sest ei ole mingisuguseid mehhanisme pettuse avastamiseks Euroopa Liidus. pettusevastases võitluses me ei saa ehm, usaldada ainult ehm, siseriiklikke asutusi, kes on ise tihtipeale pettusejuhtumitega seotud. ma tervitan seda, et nüüd on asutud otsustavamalt pettuse vastu võitlema ja Äh, siin on selles raportis, härra Salafranca raportis ette nähtud ka suuremat koostööd erinevate äh, asutuste vahel, samuti Euroopa prokuratuuriga on ette nähtud koostöö. aitäh, äh, härra Mamikins, nüüd annaksin sõna härra Pospišile. aitäh, proua juhataja. ma toetasin seda raportit ja tahaksin tänada parlamenti selle eest, et kõik toetasid neid muudatusettepanekuid, mis seda raportit tugevdasid. finantspettuste vastane võitlus on niivõrd oluline teema Euroopa Liidu jaoks. kahjuks ei ole seda võitlust äh, läbi viidud piisavalt jõudsalt kõikides liikmesriikides ja seetõttu on Euroopa, Euroopa Liidul äh, tähtis roll äh, pettusevastases võitluses kogu Euroopa Liidus, äh, et kõiki pettusejuhte äh, piisavalt uuritakse ja mulle tundub, et see programm aitab sellele kaasa. enam pädevusi politseiasutustele, kohtutele, niimoodi, et nad saaksid paremini pettuste vastu võidelda, nii et mina küll tervitan seda raportit ja kindlasti aitab see kaasa sellele, et tuleviku statistika oleks palju positiivsem, aitäh! aitäh kolleeg Pospiširile ja nüüd läheme edasi ähm, äh, kolleeg Kadeki äh, raporti juurde Lääne piirkonna vete ja sellega piirnevate vetekalavarude majandamise ning nende liikide püügi mitmeaastane kava. ja kõigepealt annaksin sõna kolleeg Matthewsele. aitäh, proua juhataja, mul oli hea meel selle raporti poolt hääletada, see muudab seda, kuidas lääne piirkonnas kalandust kontrollitakse. ma arvan, et kõik nõustuvad siin, et kalanduspoliitika tagajärjed on viimastel aastatel olnud katastroofilised eh, kalurite jaoks. kui kontrolli Äh, lükata regionaalsemale tasandile, siis äh, see on äh, vägagi positiivne lähenemine ja mul on hea meel, et läänepiirkonna ookeanidelegi ongi see lähenemine kasutusele võetud. ka, ka kalandussektor ise on seal väga aktiivne selles protsessis, kuid siin me näeme, et siiski Euroopa Komisjon ei ole suutnud anda kontrolli tagasi riikidele endile tegelikult ju riigid ise mõistavad äh, kalandust äh, oma piirkonnas kõige paremini ja mul on hea meel, et pärast Brexitit me vähemalt äh, Suurbritannias selle saavutame. aitäh. ja nüüd annaksin sõna kolleeg Aguilera Garciale, palun. aitäh, proua juhataja kui siin midagi positiivset on, ja tegelikult on siin neid äh, positiivseid äh, külge mitmeid, siis on see see, et me võtame selle äh, raporti vastu enne Brexitit, lääne piirkonna vee, veed on nüüd sellest reguleeritud mitmeaastase kaandusplaaniga ja me tõesti, nagu öeldud, võtame selle vastu enne Brexitit. see annab suurema stabiilsuse lääne piirkonna vete kalastusele. Ehm, me oleksime võinud äh, rääkida ka põhja ja lõuna äh, eristusest, äh, kuid mulle tundub, et ka praegune lähenemine on positiivne. me räägime enam kui neljast tuhandest kalalaevast siin, tegemist on väga olulise sektoriga ja mina oleksin ehk saanud ka hobikalandusele suuremaid piiranguid, kuid mulle tundub, et siiski üldiselt on tegemist hea tulemusega ühise kalanduspoliitika jaoks ja see on eh, hea uudis Atlandi ookeani kalandussektori jaoks. aitäh, nüüd aga annan sõna kolleeg Hellile. suur tänu, juhataja, ma hääletasin selle raporti poolt, sest mulle tundub, et tegemist on väga hea kompromissiga ja et see on kasuks ka eh, kaluritele eh, nendes vetes nad saaksid oma tegevust jätkata ja seda kõike on tehtud viisil, mis kaitseb ka keskkonda. see on oluline, sest äh, me ei saa ära kasutada kõiki kalavarusid, mis äh, meie vetes on, siis ei oleks meil enam tulevikuks enam midagi järel ja ei oleks ka kaluritel enam tulevikku, nii et seetõttu ma leian, et see on hea kompromiss, ma tervitan seda samuti tervitan ma kokkulepet äh, nende inimeste osas, äh, kes äh, vabal ajal kalandusega, kalapüügiga tegelevad. see aitab edendada ka kalastusturismi. ma isegi tegelen sellega, nii et tahaksin teid tänada. aitäh kolleeg Kellile ja liigume edasi järgmise raporti juurde, see on äh, proua Gardiini raport, äh, liidu kodanikukaitsemehhanism, siin on kaks sõna soovi, soovijat, kõigepealt äh, kolleeg Maulu. suur aitäh, ma usun, et on oluline toonida siin ühte küsimust, kus on vaja Euroopa Liidu poolset tegutsemist, nimelt Äh, me peame olema valmis majandustoetust andma, eriti võttes arvesse delikaatset olukorda. Äh, me teame, et äh, meil Euroopas on ju ka endal miljoneid töötuid, eriti Vahemere piirkonnas. olukord väga kriitiline, sotsiaalne revolutsioon on tärkamas. ma arvan, et sellisel väga habral hetkel Euroopa peaks Eh, siin eh, esindama kõiki eh, iseennast ning sellest tulenevalt ma leian, et vahel peaksime me rohkem tähelepanu pöörama kõikidele vähemustele, kes meil on kes äh, samuti väärikad, äh, väärikat kohtlemist ja, ja meiepoolset igasu-, igasugust solidaarsust. aitäh, äh, härra Maulu, nüüd aga annaksin sõna kolleeg Mariasele. suur tänu, tänu. Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanism on päris oluline, sest paljudel äh, riikidel, eriti just Euroopa Liidu lõunaosas, on olnud probleeme looduskatastre-, katastroofidega, äh, metsatulekahjud, üleujutused, äh, üle saja hukkunuga. inimesed, kelle majad maha põl-, põlesid, ei ole veel kompensatsiooni saanud nii et valitsus peaks tõesti midagi ette võtma, sest nad on täiesti ebapädevad, ei ole maksnud äh, inimestele hüvitist. ja siin on ette nähtud ka muutused Solidaarsusfondi äh, tegevusele. me peaksime ka seal võimaldama hüvitiste maksmise. aitäh saan aru, et äh, meil on veel üks äh, sõnasoovija, kolleeg Faria, palun. aitäh, Euroopa Liit peaks tegema palju enam selleks, et äh, reageerimisvõimet suurendada et liikmesriikidele appi tulla ja nende jõupingutusi äh, toetada, arvestades ka Portugali äh, äh, olukorda, tundub mulle, et me oleme praegu väga olulises, olulisel ristteel, kuidas ähm, koostööd ka liikmesriikidega parandada, kuidas parandada liidu kodanikukaitsemehhanismi ja selleks, et solidaarsus Euroopa Liidus tugevam oleks. see peaks olema osa meie ühisest strateegiast, mis aitab äh, toime tulla väljakutsetega, mis meie ees täna seisavad, äh, ka kliimamuutuste vastases võitluses. et peaksime kindlasti tugevdama äh, ka päästeoperatsioonide võimekust ning suurendama koostööd liikmesriikide asutuste vahel. aitäh, kolleeg Faria, nüüd aga läheme Bonafé kolleeg Bonafé raporti äh, juurde, vee korduskasutamise miinimumnõuded äh, ja annaksin sõna kõigepealt äh, härra Šoltesele. aitäh. peab ütlema, et ähm, veevarud on napid kõikjal Euroopa Liidus vesi äh, võib olla suureks probleemiks äh, Euroopa tulevikus äh, ning seetõttu peaksime kindlasti rääkima vee korduvkasutusest. sellest, kuidas reovett taaskasutada, peaksime mm, arendama taristut, samuti puhastusjaamu moderniseerima ja see võib mõjutada ka põllumajandussektorit, kui asutatakse, asutakse kasutama, korduvkasutama reovett teatud äh, põllukultuuride niisutamiseks. nii et äh, põllumajandussektoris on see oluline, me peaksime vältima, et seal oleks näiteks mingeid meditsiinijäätmeid äh, selles vees. aitäh, härra Šoltes, härra Strojevski, palun aitäh. Ähm, ma olen ise olnud Wroclawi ähm, linnapea enam kui üksteist aastat ja ma tean, äh, mida see probleem tähendab. see raport äh, tõstatab ühe küsimuse, mis äh, on midagi uut raportöör nõustub, et äh, sa-, tohiks kasutada, korduvkasutada vett ka põllumajandussektoris, kuid Euroopa Liidu äh, seadusandlust peaks äh, kaasajastama ka